kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne, raportööriks on härra Marias, ma tervitan äh, sellel arutelul meie kojas ka Euroopa Keskpanga presidenti härra Mario Draghit, tere tulemast, härra Draghi! ja tervitan lugupeetud daamid ja härrad, ma oleks tänulik, kui te lahkuksite saalist äh, vaikselt. aitäh ja annan esmalt sõna raportöörile äh, Mari-, Notis Mariasele. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το κοινοβούλιο μας ασκεί μια κορυφαία aitäh, härra president. täna parlament tegeleb väga olulise teemaga, mis äh, puudutab Euroopa Liidu rahapoliitikat ning demoka-, demokraatlikku kontrolli meie poolt Euroopa Keskpanga tegevuse üle. Euroopa Keskpank on küll sõltumatu, aga see ei tähenda, et ta ei oleks aruandekohustuslik tema üle ei teostataks järelevalvet ja seetõttu on ka Euroopa Keskpanga esindajad täna siin parlamendi ees. tegemist on Euroopa Parlamendi puhul asutusega, mille on valinud kodanikud. täna me arutame Euroopa Keskpanga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruannet, mis toob välja nende heategevuse kavatsused, aga me peame vaatama kaugemale ilusatest sõnadest et äh, erinevad fraktsioonid äh, on teinud jõupingutusi meie majandus- ja rahanduskomisjonis, äh, tuues välja muudatusettepanekud, pöörates tähelepanu olulistele küsimustele aruandes ning toonud välja kõik need nii-öelda teravad probleemid. mul on väga hea meel, et põhipunktid, mille olen välja pakkunud, on jäänud alles. oluline on see, et meie parlamendina saaksime täita oma ülesandeid oma pädevuse raames ja et ei oleks mingit huvide konflikti institutsioonide vahel rahapoliitikas. olukorras, kus Euroopa Keskpank teostab järelevalvet ka suurte süsteemselt oluliste pankade üle ning ostab kokku võlakirju, mille on väljastanud liikmesriigid ja seetõttu on ääretult oluline, et me teostaksime järelevalvet ja võtaksime arvesse ka Euroopa Kohtu olulist lahendit, mis räägib äh, rahapoliitilisest leevendamisest, äh, vastavast poliitikast. Äh, troika tegevus peab olema läbipaistev Euroopa Keskpanga roll selles ja rahapoliitilise kvantitatiivse leevendamise poliitika peab samuti olema läbipaistev, härra Draghi, kui jutt käib pikaajalistest töötutest ja kõrgest tööpuuduse määrast näiteks Kreekas võrreldes madala tööpuuduse määraga Saksamaal, siis me näeme, et tööpuuduse määrad erinevates Euroopa liikmesriikides on väga erinevad, vahe on väga suur. kärpemeetmed ei ole tööpuudust eh, allapoole toonud, eh, see ei ole aidanud vähendada eh, avaliku sektori võlakoormat, eelarve puudujääki ning määrus aastast kaks tuhat kolmteist näeb ette, et et avaliku sektori eh, võlgasid tuleb auditeerida selleks, et saada selgus selle kohta, kust eh, on probleemid tekkinud. Euroopa Keskpank on pakkunud välja olulise eh, rahapoliitilise kvantitatiivse leevendamise programmi, osa rahast on tulnud näiteks Kreeka puhul Kreeka keskpangast ja tundub, et ei ole arvestatud väga oluliste parameetritega, nagu neid majanduskasv, nagu töökohtade juurde loomine, tööhõive, ehk väga oluliste küsimustega ei ole arvestatud ning ehm, ehm, lähenemisviis on, ei ole olnud tasakaalus, ei ole arvesse võetud sotsiaalseid aspekte, ehm, sammud ei ole toonud kaasa erainvesteeringute kasvu ning ähm, probleemidesse on sattunud äh, kindlustusfondid, pensionifondid. seetõttu üle-euroopaline Euroopa hoiuste tagamise kava on väga oluline, oluline on äh, sellega tegeleda äh, ka järelevalve ülesannete täitmise valguses me peame teadma, miks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Keskpank on sellised meetmed ette näinud Kreeka jaoks, kapitalikontrolli ja nii edasi. me tahaksime teada, millised on kõik põhjused, algpõhjused ja tulemused. aitäh! ja nüüd saab sõna Euroopa Keskpanga president härra Draghi Uh, austatud uh, president, austatud Euroopa Parlamendi president, austatud komisjoni asepresident, austatud Euroopa Parlamendi saadikud kahtlemata oleme sellises ajahetkes, kus uh, Euroopa ühtekuuluvus on proovile pandud. paljud väljakutsed, millega me silmitsi seisame, on oma iseloomult Euroopast tulenevad, aga ka ülemaailmsed ja meil on vaja tugevat Euroopa vastust. seetõttu mul on väga hea meel olla täna tagasi siin Euroopa Parlamendi ees, kus toimuvad sümboolsed Euroopa arutelud ja leitakse Euroopa lahendusi. täna me arutame Euroopa Keskpanga aastaaruannet aasta kaks tuhat neliteist kohta. sel aastal nõukogu võttis vastu terve rida Äh, äh, samme äh, selleks, et toime tulla väljakutsetega ja madala inflatsioonimääraga. kahel korral vähendati intressimäärade, määrasid, kuulutati välja sihtotstarbeline pikaajaline refinantseerimisoperatsioon ja kaks varade ostuprogrammi ka tagatud võlakirjadele. aastal kaks tuhat neliteist asus äh, tööle ühtne järelevalvemehhanism ning äh, viidi läbi kõigehõlmav hindamine. aga selle asemel, et vaadata tagasi, lubage mul keskenduda väljakutsetele, mis veel meie ees seisavad. esiteks äh, püüan lühidalt selgitada meie praegust rahapoliitikat ja seda, miks me kavatseme oma märtsikuisel koosolekul oma positsiooni läbi vaadata. teiseks eh, tahaksin arutada majanduslikku väljakutseid, millega me silmitsi seisame ja seda, mida on vaja teha nendega toimetulekuks. ma tean vägagi hästi, et eh, hetkel on põhipoliitiline tähelepanu suunatud mujale, aga ütlen selgelt välja, majanduslik edu on üks osa lahendustest ka teistes valdkondades. seetõttu majanduslike riskide leevendamine väärib kõrget kohta meie poliitilistes aruteludes. umbes kolm aastat tagasi hakkas inflatsioon kaugenema Euroopa Keskpanga keskpika perspektiivi inflatsioonimäärast, mis jääb alla kahte protsenti. oktoobris kaks tuhat kolmteist on inflatsioon olnud alla ühe protsendi kogu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kokku harmoneeritud tarbijahinnaindeks, inflatsioon euroalal oli väga madal või isegi negatiivne. seda äh, mõjutasid madalad toormehinnad, e, euroala aastane harmoneeritud tarbijahinnaindeksi inflatsioon oli hinga, hinnangute kohaselt null koma neli protsenti käesoleva aasta jaanuaris. paralleelselt äh, selle arengusuunaga pidime jätkuvalt äh, vaatama üle meie inflatsiooniprognoosi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses prognoosisid meie töötajad, et inflatsioon jõuab ühe koma viie protsendini kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ühe koma kaheksa protsendini kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. detsembris prognoositi, et määr on vaid üks protsent käesoleval aastal ja üks koma kuus protsenti kahe tuhande seitsmendal aastal kõigest arvestades otsustas Euroopa Keskpank detsembris taas astuda samme meie rahapoliitika hinnang koosneb kahest osast. esiteks me nägime, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suvel kehtestatud meetmed olid olnud tõhusad, rahaline stiimul oli leevendanud finantseerimisvõimalusi, stimuleerinud äh, krediidi andmisvõimalusi ja märkimisväärselt andnud omapoolse toetuse selleks, et euroala majandus taastuks. ilma nende meetmeteta oleks äh, euroala olnud möödunud aastal deflatsioonis ja hinnad oleksid äh, langenud käesoleval aastal veelgi kiiremini ja majanduskasv oleks olnud märkimisväärselt madalam. teiseks samas kui meie meetmeid eh, võib pidada tõhusaks, on nad olnud eh, ebapiisavad eh, selleks, et tagada hinnastabiilsus. oli konkreetne risk, et ilma kvantitatiivse stiimulita, stiimuli suurendamiseta see kuupäev, millal inflatsioon jõuaks enam-vähem kahe protsendini, liiguks veelgi kaugemale kui keskpikk perspektiiv seetõttu otsustasime ümber hinnata oma rahapoliitika seisukoha. me kärpisime hoiustamise püsivõimaluse määra kuni miinus null koma kolme protsendini ning igakuise ostu kuupäev lükati edasi märtsi lõppu kaks tuhat seitseteist ning ütlesime, et me reinvesteerime ostetud varade põhiosa tähtaja saabumisel ja teeme seda nii kaua kui võimalik. otsustasime jätkata põhiliste refinantseerimisoperatsioonidega ja kolmekuulise pikaajalise refinantseerimise operatsioonidega ja seda nii kaua kui vajalik vähemalt ehm, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. alates meie kohtumisest detsembri alguses on tingimused taas kord muutunud. euroala majanduse mõõdukas taastumine on nähtav, eeskätt tugineb see siseriiklikule nõudlusele. siiski kur-, kursilanguse riskid on taas kasvanud, kuna tärkavate majanduste väljavaated on ebakindlad finants- ja toormeturud on volatiilsed ja on geopoliitilised riskid. inflatsioonidünaamika on märkimisväärselt nõrgem, kui me seda ootasime detsembrikuus. hiljutine deflatsioonilaine tuleneb eeskätt ähm, uuest langusest äh, naftahindades aga oodatust aeglasem majanduskasv palk, äh, kasv palkades ja madalamad inflatsiooniprognoosid eh, tähendavad seda, et me peame neid arvesse võtma eh, oma eh, tulevases tegevuses majanduse korraldamisel. seetõttu jaanuaris oma viimasel koosolekul otsustasime, et me peame läbi vaatama ja võimalik, et ümber kaaluma oma rahanduspoliitika positsiooni järgmisel koosolekul märtsis, eh, siis kui on meil kättesaadavad eh, uued makromajanduslikud prognoosid. meie rahapoliitika toimib ja Euroopa Keskpank on valmis andma omapoolse panuse selleks, et majanduse taastumine püsiks kindlal teel. aga on olemas kindlad riskid ja kui need ellu rakenduvad, siis need muidugi mõjutavad, õõnestavad meie väljavaateid. Eh, poliitilised väljakutsed, kutseid on neli, need on seotud globaalse keskkonnaga, finantssüsteemi olukorraga, liikmesriikide majandus- ja fiskaalpoliitikaga ja poliitilise ebakindlusega Euroopa projekti ümber. esiteks, mis puudutab globaalset keskkonda, kasvuväljavaated eh, aeglaselt paranevad eh, arenenud majandustes, aga tärkavatel turgudel on pilt tagasihoidlikum tärkavad turud seisavad silmitsi majanduslike ja finantsohtudega, osad kannatavad struktuursete takistuste ähm, all ja makromajandusliku tasakaalustamatuse tagajärjel. Ähm, nad on äh, tundlikud äh, muutustele, mis võivad kaasa tuua finantseerimistingimuste piiramise oluline on vaadata, kuidas tärkavaid turgusid mõjutavad eh, rangemad finantseerimistingimused, sellel kõigel on kindlasti ka oma mõju euroala nõudlusele. kõike seda arvestades eh, euroala majanduse püsiva tugevuse tagamine on kõige olulisem. teiseks on poliitilisi väljakutseid, mis on seotud meie finantsturgudega. euroala finantssüsteem on toime tulnud äh, möödunud aasta teises pooles mitmete äh, nii-öelda stressiepisoodidega. Äh, see on märk selle kohta, et pangandusliidu loomisel on juba paljuski, paljugi saab, saavutatud, samas ei ole selle tööga veel lõpule jõutud. selleks, et meie finantssüsteem oleks tõeliselt turvaline ja töökindel, me peame tegema tööd kahes valdkonnas. kõigepealt meil tuleb lõpule viia see töö, mis on alguse saanud siis, kui me lõime ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahendusmehhanismi, mis on Pangandusliidu esimesed sambad. see nõuab täiendavat regulatiivset tööd selleks, et harmoneerida meie eeskirju järelevalvemeetmete osas ja tagama selle, et pankade maksevõime taastamise kriisilahenduse direktiivi bail-in sätted oleks korralikult ja, ja ühtlaselt ellu rakendatud. teisalt meil on vaja ühist äh, avaliku kaitse meedet ühtse kriisilahendusfondi jaoks, selleks et äh, tugevdada meie usaldusväärsust. ja see on oluline ähm, äh, kõikidele euroala liikmesriikidele tuleb luua Euroopa hoiuste kindlustamise kava. riskide vähendamise ja riskide jagamise meetmed on ühe mündi kaks külge, nendega tuleb tegeleda paralleelselt, need on olulised selleks, et kaitsta Euroopa pangandussektori stabiilsust. kolmandaks on olemas väljakutsed, mis on seotud liikmesriikide fiskaal- ja majanduspoliitikatega, mis nõuavad otsustavat tegutsemist. fiskaalpoliitika peab andma omapoolse panuse selleks, et majandus saaks taastuda. samas tuleb kinni pidada stabiilsuse kasvupakti nõuetest. see on oluline selleks, et säilitada usaldus Euroopa fiskaalraamistiku ja avaliku sektori ehm, rahanduse jätkusuutlikkuse vastu. E, riigid saavad kasu kasvusõbralikust e, eelarvepoliitikast. E, tuleb parandada avaliku sektori tõhusust ja liikuda majanduskasvu sõbraliku maksusüsteemi suunas jätkuv tsükliline euroala taastumine peab saama toetuse tõhusast struktuuripoliitikast, tuleb parandada ettevõtluskeskkonda ning tagada sätted piisavaks eh, toetuseks avalikule infrastruktuurile. see on oluline selleks, et eh, suurendada produktiivseid investeeringuid, edendada töökohtade juurde loomist ja tõsta tootlikkust kui reformid on usaldusväärsed, hästi valitud, hästi üles ehitatud, siis nende positiivne mõju tuleb välja kiiresti, eriti toetava rahapoliitika olukorras. ja neljandaks, meil on endiselt eba, jätkuv ebakindlus Euroopa projekti üle. tuleb leida lahendus selleks, et eh, tihedalt siduda Ühendkuningriik Euroopa Liitu Äh, olukord, sellises, sellistel tingimustel, et ka euroala saab jätkuvalt integreeruda äh, majandus- ja rahandusliidu ülesehitus äh, on veel pooleli. tihtipeale turud ja kodanikud ei saa olla kindlad selles, et me suudame ühiselt tegutseda ühise vastutuse vaimus. me peame tõestama, et nad eksivad lõpetuseks äh, tulen tagasi tänase arutelu teema juurde ehk äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa Keskpanga aastaaruande juurde. Äh, kinnitan teile, et loeme teie poolt välja töötatud dokumenti põhjalikult. see tuletab meile meelde meie ülesannet tegutseda läbipaistvalt ja olla aruande koostuslik juhatajate nõukogu liikmete märkmete avaldamine Ehm, saab alguse käesoleval kuul, mis on üheks heaks näiteks selle kohta. ootan suure huviga teiepoolset arutelu ja suur tänu tähelepanu eest. aitäh, härra Draghi, ma tervitan siin ka Euroopa Komisjoni asepresidenti Valdis Dombrovskist ja annan talle kohe ka sõna. palun, härra Dombrovskis. härra Euroopa Parlamendi president austatud Euroopa Keskpanga president, austatud parlamendiliikmed. lubage mul kõigepealt tänada härra Marias, kes on raportöör, tema kolleege EKOn komisjonis ja kõiki neid, kes selle raportiga tööd tegid. tegemist on ekspost hinnanguga Euroopa Keskpanga tegevusele, sest see on osa Euroopa Parlamendi demokraatlikust vastutusest. komisjon jagab Euroopa Parlamendi seisukohta, eriti seoses äh, rahapoliitika äh, reguleerimisega vastavalt aluslepingutele ja seoses hinnastabiilsuse tagamisega Euroopa Keskpanga poolt äh, rahapoliitika meetmed viimastel aastatel, kaasa arvatud intressimäärade vähendamine, pikaajalised valitud varade ostukavad ning varade ostukavad on ähm, toonud meid väga madala eh, inflatsiooniperioodi, eh, see mõjutab ehm, erasektorit, vähendab eh, finantskillustatust, see peaks toetama meie eesmärke saavutada keskpikas perioodis inflatsioonimäär on, mis on umbes kaks protsenti, Euroopa majandus näitab paranemise märke ja Ehm, seda muidugi mõjutavad ka madalad naftahinnad eh, ja ka muud arengud, eh, madalam euro vahetuskurss näiteks, mis on soodne Euroopa eksportijatele. aga samas eh, mõjutavad meid meie naabruse geopoliitilised pinged nii lõunas kui idas. samuti tärkavate turgude arengu aeglustumine ning nüüd on korrigeeritud ka allapoole meie majanduskasvu prognoose. kindlasti on oluline neljapäeval avaldatavad majandusprognoosid ja komisjon jagab Euroopa Parlamendi seisukohta, et me ei saa ainult rahapoliitikale toetuda, kui me soovime majanduskasvu potentsiaali suurendada, SKT-d suurendada tuleb käised üles käärida ja tuleb valitsuste poolt ka struktuurireformid ellu viia. fiskaalpoliitika, rahapoliitika, struktuurireformid, kõigil on oma roll selleks, et ähm, mõjutada meie majandust nõudluse ja pakkumise vahekorda. fiskaalpoliitikas on äh, meie meetmed viimastel aastatel defitsiiti vähendanud ja võla taset stabiliseerinud, kuid liikmesriikide fiskaaleelarve väljakutsed on siiski veel erinevad. seega oluline on kohandamispoliitikaga jätkata. paindlikkusinstrument stabiilsuse majanduskasvu paktis peab olema kooskõlas struktuurifondidega, teenuste ja äh, ja tööturumeetmetega, mis aitavad ärikeskkonda või ettevõtluskeskkonda parendada ja konkurentsivõimet tõsta. investeeringute stimuleerimine on komisjoni üks kõige suuremaid prioriteete, investeerimiskava Euroopa jaoks äh, aitab ähm, strateegilisi programme ellu viia, VKE-sid finantseerida ja Euroopa Parlament toetab ka seda äh, strateegilise investeerimisfondi algatust, see on olnud eluliselt tähtis, see on äh, aidanud leevendada suuri investeerimisvajadusi Euroopas. EFSI on nüüd juba äh, toimiv selle aasta algusest ja äh, me võime kinnitada avalikule sektorile ja erasektorile, et me jõuame kolme aasta eesmärkideni. nüüd komisjon jagab ka Kapitaliturgude Liidu äh, kohta avaldatud parlamendi seisukohti. see aitab piiriüleseid investeeringuid soosida, see aitab äh, VKE-sid toetada. kapitaliturgude liit on väga ambitsioonikas projekt. Euroopa Komisjon loodab seetõttu äh, Euroopa Parlamendi tugevale toetusele ja toetusele ka õigusloomes me peame siiski ettevaatlikud olema finantssüsteemi riskide suhtes, arvestades praeguseid maailmaturu, praegust maailmaturu olukorda. austatud president, ma tahaksin öelda, et väga hea on kuulda, et me võime loetada teie toetusele, kui me soovime ähm, rohkem töökohti luua, tagada majanduskasvu ja ootan suure huviga tänast debatti. Eh, aitäh härra volinik Dombrovskis, tere päevast, lugupeetud kolleegid, ma tervitan siin ka härra Draagit ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. esmalt äh, härra Van den Kendelaere. aitäh, aitäh, austatud, austatud president Draagi Ehm, selle raporti koostamine ei olnud eh, sine qua non, see ei olnud kerge. Ehm, oli inimesi, kes rääkisid Super Mariost, helikopteri Mariost eh, ja nii edasi ja mm, ma, ma usun, et te olete muidugi tähelepanuga harjunud. samas eh, Euroopa majandus peab olema stabiilne ja ei saa jätkata pidevalt ebakonventsionaalsete meetmetega oluline on ka see, et Euroopa Keskpank oleks sõltumatu. kindlasti liikmesriigid soovivad mõjutada arutelusid, atmosfääri, õhkkonda. ma usun, et kõige olulisemaks meie eh, valuutaks on usaldus Euroopa Keskpanga vastu eh, on eh, nii poolt kui vastuhääli kvantitatiivsele leevendamisele aga äh, on äh, neid, kes on äh, võlgades ja on neid, kes tahavad süüdistada alati kõiki nendest, kes on võlgi võtnud. samas on palju inimesi, töötajaid, kes on saanud kasu madalatest intressimääradest laenude tagasimaksmisel. loomulikult on ohte, aga me ei tohi kohkuda nende riskide ees, kui mitte sekkuda, siis mittesekkumine võib olla isegi riskantsem, seetõttu ma toetan parlamendi aruande tasakaalustatud lähenemisviisi. aitäh, nüüd saab äh, sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra Mavrides. Teil on kaks minutit kõneaega, palun. aitäh, austatud president. Äh, kõigepealt lubage avaldada tunnustust raportöörile, härra Mariasile tere tulemast ka Marja Draagile täna siin. Te, teie kohalolek meie aruteludes on alati väga oodatud, väga teretulnud ja see suurendab ka teie demokraatlikku usaldusväärsust. me hoiame väga eh, tihedalt pilku peal teie tegevusel, eriti teie kvantitatiivse leevendamise programmil, mis on väga oluline selleks, et tagada jätkusuutlik areng. eurotsoon on loomulikult äh, Ehm, nii-öelda hanejalgadel ja ei ole homogeenne. väljakutsed on väga erinevad erinevates riikides. härra Carre vaid hiljaaegu rääkis erinevustest eurotsooni sees ja rääkis mõningatest liikmesriikidest, kellel on eh, ülejääk ja kes peaksid suurendama avaliku sektori investeeringuid. ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate nüüd ähm, killustatuse küsimus, see on suureks-suureks probleemiks euroalal. Äh, laenukulud äh, VKE-dele on suur probleem. Äh, väikestel ettevõtetel on laenu, laenuraha saamine palju kallim kui suurtel ettevõtetel. samas VKE-d on meie majanduse alustalaks, kes on kõige suurema surve alla sattunud. mida siis teha selleks, et tõesti Ehm, raha, laenuraha jõuaks reaalmajandusse. on suure, suuri finantsinstitutsioone, kes mängivad loomulikult väga olulist rolli. oluline on silmas pidada seda, et on teatud põhimõtted, millest tuleb kinni pidada ja taaskord ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate. ja veel mõned märkused. Ehm, laenud ehm, Eh, mida ei suudeta tagasi maksta. kas eh, võiks erikord neile luua nagu, nagu Hispaanias, eh, Iirimaal? mida te arvate? ja inimeste hoiuste tagamine, kaitsmine. mis saab nendest liikmesriikidest, kes ei täida teie poolt antud soovitusi? palun kommenteerige seda küsimust. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Urvo aitäh, härra juhataja, lugupeetud äh, raportöör, lugupeetud äh, kolleegid. raportis äh, vaadeldakse Euroopa Keskpanga tegevust ja on ka teatavat kriitikat panga tegutsemise aadressil. meil on vaja pikaajalisi instrumente, mis aitavad meil majandust äh, taas äh, stimuleerida Euroopas ja loomulikult on meil vaja stimuleerida reaalmajandust kõigis kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis. kui keskpank sellist tööd teeb ja kui ollakse võimelised tagama avalikud ja erasektori investeeringud Euroopa Liidus, siis seda saavutatakse, majanduskasv oleks parem, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et e-, edendada ka VKI-de tegutsemist, kui tegemist nüüd on selle Euroopa Keskpanga aastaaruandega, siis minu meelest on siin üks väga oluline asi. see puudutab Euroopa Keskpanga tehtavate otsuste iseseisvust ja selle Äh, äh, rahapoliitikat äh, jälgivat rolli. me peame vaatama, et siin ei oleks mingit huvide konflikti, kui tegemist on pankade teost, üle teostatava järelevalve rahapoliitiliste otsustega. aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Nivenhausen. aitäh, härra juhataja. tere tulemast, president Draghi ja asepresident Dombrovskis. ma tahaksin esmalt raportööri härra Mariast ja variraportööre tänada hea koostöö eest. siin raportis väljendab parlament äh, suurt muret äh, raha hulga äh, suurendamise pärast, et kuuskümmend miljardit eurot igal kuul pumbatakse majandusse ning härra Draghi rahapoliitikast üksi ei piisa selleks, et majandust elavdada. vaja on samuti reforme ja mõistlikku äh, eelarvepoliitikat, seda te ütlesite ka ise oma tänases kõnes. kas te olete nõus, et äh, nendes valdkondades tihti ei lähe meie tegevus õiges suunas, paljudes riikides on tööpuudus äh, liiga kõrge ning see ümbermõtlemine, et inimene ei saa teha iga päev, iga, kogu elu ühte ja sama tööd, see ei ole veel levinud. vaja on reforme ka pensionisüsteemis, eelkõige suurtel riikidel on suur äh, võlakoorem, suur eelarve puudujääk, väike majanduskasv ja väike inflatsioon ja eriti just need riigid üritavad mitte kok-, äh, kinni pidada kokkulepetest, see ei ole hea kontekst ning äh, seda kõike arvesse võttes ma küsin, et kas on mõistlik jätkata äh, kvantitatiivset leevendamist äh, ja mure suureneb veelgi, võttes arvesse äh, seda, mida see tähendab pensionifondide ja finantsturgude stabiilsuse jaoks Euroopas. kui ülimadalat nafta hinda arvesse ei võta, võeta, siis tegelikult ei ole inflatsiooni olukord nii dramaatiline. seetõttu ma küsin, et kas kvalitatiivset leevendamist on vaja jätkata eriti kuna meil on tõesti väga vaja läbi viia struktuurireforme ja meil on vaja ka mõistlikku eelarvepoliitikat, ma küsin, et kas teie meelest on vastutustundlik, et rahamassi endiselt suurendatakse? aitäh ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Demas- president äh, härra Draghi äh, rahustas mõneks ajaks maha finantsturud ja üritatakse äh, nüüd siiski lahti saada halbadest laenudest. eurokriis jätkub, see eurokriis on inimeste rahakottides iga päev. Jackson Howlis ütles härra Draghi, et vaja on investeeringuid selleks, et toetada rahapoliitikat. pangad praktiliselt ei anna eh, laene, kuna ei ole eh, nõudlust, hoolimata nullintressidest. kvantitatiivne leevendus eh, tekitab lihtsalt börsimulle, raha tegelikult majandusse ei jõua, seetõttu ei saada hakkama selle kaheprotsendilise inflatsiooni eesmärgiga. Financial Times teeb nalja, et Saksa keskpankurite inflatsiooni eesmärk on null kuni null koma kaks protsenti ja vastutust ei saa enam üksteisele mm, kaela lükata. Anglo-Irši äh, päästmine oli korruptsioon. Ähm, me struktuurireformid on tegelikult äh, asjad äh, halvemaks teinud, mm, süüdi on kärpepoliitika, investeerimisstreiki on võimalik murda ainult avalike investeeringutega, Euroopa Keskpank peab Äh, lõpetama varivalitsuse moodustamise Kreekas ja mujal, äh, muidu äh, tõesti kaotatakse valimistel. aitäh ja nüüd kõigepealt saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja pärast seda on alles võimalik sinise kaardi küsimusi esitada. härra Urtasson, palun. härra Draghi, härra volinik, suur tänu, et täna siia tulite Euroopa Parlament on tervitanud neid meetmeid, mis viimastel aastatel Keskpanga poolt on võetud, sageli ähm, ka neid mittetraditsioonilisi meetmeid, mis on võetud. oleme toetanud Keskpanga programme, mis ähm, aitasid lõpetada riigivõlakriisi, aga äh, härra Draghi, kui äh, me räägime kvantitatiivsest rahapoliitikast, leevendamisest, siis need instrumendid ei ole lihtsalt piisavad olnud, need ei ole õigesti kujundatud ja neil ei ole lõppude lõpuks olnud ka oodatud mõju. meile teeb väga suurt muret, et uus programm tegelikult reaalmajandust ei puuduta, kuigi me oleme seda taotlenud mitmel puhul. tundub, et me tekitame spekulatiivseid mulje ja rohkem äh, ebavõrdsust ning ei aita sugugi reaalmajandust. meil on vaja muidugi majanduspoliitikat, rahanduspoliitikat ja me teame, et eh, mõned probleemid ei, eh, ei jäägi teie vastutusalasse, eh, kuid äh, näiteks need ähm, erasektori varade ostukavad ei ole praegu õigesti toiminud, andnud soovitud tulemusi. me hindame praegu seda tööd, mida te olete varem teinud ja seda, mis on tehtud Kreekas ja nüüd äh, soovime selget ähm, hädaabi likviidsussüsteemi, raamistikku, mis tõesti toimiks. ma arvan, et EKP sõltumatus otsuse tegemisel ja Eurogrupi tegevus äh, peaksid käima käsikäes. suur tänu EFTD nimel härra Valli, palun. suur aitäh. president, Euroopa Keskpank järgib kahe tuhande viieteistkümnendal aastal samasugust poliitikat, äh, mida on aetud juba aastaid Euroopa rahvad ei kontrolli enam omaenda rahavarusid. Nad eh, ei saa ka ise demokraatlikke otsuseid teha, ei saa eh, rakendada oma demokraatlikku enesemääramisõigust, otsused tehakse Frankfurdis või Brüsselis. ja nüüd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, näeme pankrotipoliitikat keskpangad äh, tegelevad millegiga, mis üldse nende pädevusse ei kuulu, näiteks investeerimisfondidega. Äh, keskpank tõmbab äh, nöörist, müüb aga varasid. praegu on üldine maa, majanduslangus toimunud, maailma majanduskriis on meil, meid mõjutanud ja me ei tohi rohkem oma riikide solidaarsusest loobuda. see puudutab meie igapäevaleiba, me ei tohi enam äh, grammigi sõltumatust loovutada, meil on vaja välja töötada eurost väljumise strateegia. EKP ja äh, ühisvaluuta strateegia on läbi kukkunud suur aitäh, härra Annemans, palun. NF fraktsioon. suur tänu, president. kristlikdemokraadid, liberaalid eh, on kaaperdanud härra Mariase raporti, kui me vaatame eh, seitset aastat eh, rahapoliitikat, mida Euroopa Liidus on aetud. härra Marias oma raportis on kõrvale lükatud. ja seda on väga hoolikalt ähm, ja läbimõeldult tehtud. Ähm, EKP äh, ostis kokku riigivõlgu, aga see on kuidagi ära kadunud, see märkus, äh, sellest ei räägita enam raportis ähm, väänatakse jälle äh, seda euroreligiooni paragrahvi äh, see on nagu dogma. ja loomulikult äh, see on vesi EKP veskitele, äh, et nad saaksid oma tegevust jätkata, õlgu kokku osta ja pumbata raha majandusse, mis tegelikult teie töö ei ole EKP, äh, EKP-l puudub usaldus äh, selle asemel, et lasta süsteemil jätkuvalt äh, toimida, tuleks midagi ette võtta, tänan. Eh, palju tänu, härra Annemans. Eh, meie kojas ei ole lubatud külalisi solvata ja nüüd saab sõna härra Sinadinos. Teil on üks minut kõneaega fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. aitäh, president. raportis on üks lause, mis ähm, räägib väga hästi äh, iseenda eest, räägib, milline on Euroopa Keskpanga roll. see on punkt üksteist, kus räägitakse Euroopa Keskpangast ja jõupingutustest, mis on vaja teha selleks, et äh, toetada eurot jutt käib ainult eurost, aga mitte liikmesriikidest, mitte inimestest. Kreeka võitleb oma ellujäämise eest ja Euroopa Keskpank on rohkem mures eh, stabiilsuse pärast. on selge, et euro stabiilsus eh, on põhimõtteliselt viis, kuidas eh, Saksamaa majanduslikke huvisid meile peale suruda ja ainus võimalus, kuidas sellest probleemist pääseda, on äh, teha kõik selleks, et meil on sellised valitsused, kel, kes seavad äh, oma inimesed, pered äh, rahaliste finantshuvide ette. aitäh ka teile. meil on üks punase, sinise kaardi küsimus, härra Rosati saab kõigepealt sõna minu arvates Euroopa Keskpanga rahapoliitika on väga hästi suunatud hinnastabiilsusele ning panuse andmisele selleks, et euroalal saavutada järk-järgulik eh, majanduse taastumine. ebakonventsionaalsed meetmed nagu varade ostuprogrammid näiteks on olnud eh, edukad, aga on tulnud eh, natukene liiga hilja. kui neid oleks varem kasutusele võetud, siis minu arvates oleks tulemused olnud paremad, aga see ei ole kriitika teie suunas, härra Draghi, ma tean väga hästi, millised on poliitilised piirangud, mille raames te peate toimima. ja osadel nõukogu liikmetel on nii-öelda tugevam ähm, mõju. aga teie seisukohta õigustab äh, see, et, et te olete suutnud näidata, et teil on olnud õigus ja, ja teie vastastel äh, ei ole olnud õigus. täna me arutame Euroopa Keskpanga Ähm, aastaaruande raportit, tegemist on hästi tasakaalus äh, dokumendiga, palju parema äh, versiooniga, kui oli esimene versioon, mida me arutasime majandus- ja rahanduskomisjonis, mis minu arvates oli liiga ühepoolne ja hõlmas liiga palju õigustamatuid süüdistusi Euroopa Keskpanga suunas asjade eest, mille eest Euroopa Keskpank ei vastuta. Äh, härra Draghi, mul on üks küsimus teile. ühe arutelu käigus meie komisjonis te ütlesite, et te olete valmis kaaluma äh, äh, raha äh, väljastamist turuosalistele. mida te hetkel arvate, millised on selle õiguslikud alused, millised on sellise meetme head ja halvad tagajärjed olukorras, kui, kui me seda kasutusele võtaksime? aitäh, härra Rosati. Teil on küsimus, kas olete valmis vastama? härra Van Dalen, palun. suur tänu. Mm. härra Rosati. Te esinesite väga üllatava kõnega, ütlesite, et Euroopa Keskpank on teinud väga head tööd. mulle tundub, et nad ei ole üldse head tööd teinud nad peavad äh, tagama hinnastabiilsuse inflatsioonimäära, aga inflatsioonimäär ei ole äh, seal, kus ta peaks olema juba aastast kaks tuhat kolmteist. Äh, teie sõnad ei vasta tegelikkusele. Nad on teinud kõik, mis võimalik oma pädevuse raames, mis on ette nähtud aluslepingutest. nii nagu ma ütlesin, võib-olla kvantitatiivse leevendamise poliitikat oleks võinud rakendada natukene varem, aga nagu ma ütlesin, olid omad poliitilised äh, piirid, miks seda ei saanud teha. härra Draghi on teinud selliseid otsuseid, mis euroala päästsid aastal kaks tuhat kaksteist, öeldes, et ta teeb kõik selleks, et euroala päästa ja ma usun, et ta väärib tunnustust selle eest, mida ta on teinud. aitäh, härra Galtieri, teil on kaks minutit kõneaega. aitäh, president. lubage tänada fraktsioone nendepoolse panuse eest ja töö eest et äh, saavutamaks tasakaalus tekst, mis äh, saab toetuse. Ähm, raportis on välja toodud Euroopa Keskpanga äh, poliitika aspektid ja ka need ebakonventsionaalsed meetodid, mida viimastel aegadel on kasutusele võetud härra Draghi hinnang arengutele makromajanduslikus mõttes ja majanduse tugevuse osas eh, on selge, et me näeme, et maailmamajandus eh, on selle all nõrgenenud, eh, nõrgenenud on tärkavate turgude seisund. meie, meie võimalus mõjutada globaalset majandust on piiratud ja me peame tegutsema euroalal seal, kus me saame midagi muuta. ja see on väga oluline, eriti kui vaadata neid rahalisi meetmeid Eh, siis eh, loomulikult on võimalus eh, maalida neist ilus pilt, vaadata Euroopa Keskpanga mm, suunas, üleüldse rahapoliitika suunas, siis on selge, et, et kokkulepitud eesmärgid tuleb täita, rahapoliitikast üksi ei piisa selleks, et üle saada tsüklilistest ja struktuursetest probleemidest, tuleb jätkata reformidega, tuleb leida äh, sotsiaalselt tasakaalus äh, arenguviisid meie sotsiaalmajanduse edendamiseks ja ka meie eelarved liikmesriikides peavad olema tasakaalus, need kõik peavad toetama rahapoliitikat ja mitte olema sellega vastuolus, tuleb kasutada ära kogu see mänguruum, mis meil on ning äh, eelarve kohandamine peab jätkuma äh, kestliku tempoga, kasutamaks ära kõik võimalused ja ka paindlikkus, mis on antud stabiilsuse kasvupaktis ning tuleb lõpule viia majandus- ja rahaliit viie presidendi raporti valguses on meil vaja kaitsemeedet ehk backstopi, meil on vaja hoiuste tagamise kava ning tuleb ka riskidega toime tulla. ja kõike tuleb vaadata nii-öelda laiemalt, laiemas piirkonnas, kus on vaja finantsstabiilsust härra Luunes, palun. aitäh, härra Draghi. Te peate ka aru andma oma poliitika äh, kohta. eelmise aasta lõpus teie peaökonomist vastas seitsmele küsimusele ja küsim-, vastus oli, et poolteist miljardit eurot äh,, aga inflatsioon ei ole paranenud, majanduskasvu endiselt ei ole äh, ja härra Draghi ütleb, et ähm, jätkatakse raha trükkimist ilma igasuguste piirideta, härra Draghi, te tekitate sellega mulje, ähm, ma tahaksin teile soovitada, et te kuulaksite William White'i, kes äh, ennustas ette finantskriisi, tema ütles, et rahapoliitika on keskpikas äh, perspektiivis vähem äh, mõjus äh, ja selle pikaajalised mõjud, halvad mõjud on äh, ilmsemad. ma arvan, et me kõik peaksime jäl-, järgima seda, mida ta ütles. aitäh ja nüüd saab sõna härra Calvi Chambon üheks minutiks. aitäh, härra juhataja, aitäh, härra Draghi, lugupeetud volinik. ühe minuti jooksul neli mõtet. esmalt palju õnne teile tahaksin esitada ühe tehnilise küsimuse, kas teile ei valmistanud muret, et kui et äh, euro olukord on väga palju halvem ning teile kui poliitikule küsimus, kas te tõesti äh, arvate, et äh, rahapoliitikaga saab ma, äh, kõiki probleeme lahendada, et äh, meie konkurentsiprobleeme, meil ei ole struktuurireforme ning küsimus teile kui tehnilisele poliitilisele pankurile. ma tänan teid esimeste sammude eest, mida te tegite selleks, et tagada Euroopa hoiuseid, aga kahjuks seda e-, ellu viiakse väga mm, Äh, vaevaliselt ning ma tahaksin teid õnnitleda. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal õnnestus teil saavutada see, et Euroopa Keskpanga kasum oli suur. miks te aga ei kasuta fantaasiat selleks, et äh, selle kasumiga äh, rahastada paremaid ja suuremaid Euroopa projekte? aitäh ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Papadimulis. aitäh, härra president, juhataja, härra Draghi ja härra Dombrovskis ei piisa sellest, et tegeldakse üksnes rahapoliitikaga, vaid meil on vaja ka teistsugust majanduspoliitikat. ma arvan, et ka härra Dombrovskis peaks vastama sellele küsimusele, sest ta on ju kohal tegemist on sellega, et äh, tuleb loobuda rangest äh, kokkuhoiupoliitikast äh, kasvupoliitika kasuks ja see mm, puudutab just nimelt neid riike, kus ei ole mingit eelarve ülejääki. härra Dombrovskis, miks läheb nii kaua aega mm, sellega, et me saaks lõpuks hoiuste tagamise skeemi, see on ju Pangandusliidu kolmas sammas, millal kui kaua härra Schäuble peab kinni oma veetost ning äh, härra Draghi, kas te kavatsete tugevdada seda programmi, mida te alustasite kvantitatiivse leevendusega või siis äh, kohkute te tagasi, kui äh, teil on liiga palju vastaseid, nagu näiteks vastuseis härra Vaitmani poolt ja millal minu äh, riik saab osa sellest kvantitatiivse leevenduse programmist, me peame ju võtma laene, me maksame palju kõrgemaid intresse kui teised riigid meil on vaja selliseid meetmeid selleks, et stabiliseerida Kreeka rahvamajandust. härra Papadimoulis, teil on sinise kaardi küsimus härra Schaffhauserilt. kas te olete nõus vastama? palun, härra Schaffhauser. jah, lugupeetud kolleeg, miks Kreeka valitsus ei taotle seda, et keskpank raha trükiks selleks, et investeerida energeetikasse ning uutesse energiaallikatesse Kreeka valits-, Kreekas. niimoodi me ei looks võltsraha, vaid me rahastaks, äh, investeeriks reaalmajandust. miks see kvantitatiivne leevendus on äh, piiratud pankadega? aitäh ja sõna härra Papadimoolisel. aitäh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 Äh, mitte härra Tsiprase kava. Äh, Kreeka äh, rahvamajandus stabiliseerub ning me lähtume sellest, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teises pooles on meil positiivsed kasvunäitajad ja see, mida meil vaja on ja mida me vasakpoolsed soovivad, ei ole mitte Euroopa laialisaatmine, vaid teistsugune Euroopa, sotsiaalne Euroopa. aitäh, härra Flinda. Te ütlesite, et teie poliitika toimib aga euroala ei ole toiminud, me ei ole seda tähele pannud sellepärast, et Schengeni alal on katastroof. minu arvates on üldse Euroopa Liit kokkukukkumise äärel. Schengeni uudised on šokeerivad, aga euroala düsfunktsioon on samuti toonud ka kaasa oma tagajärjed pikaajaline majandusstagnatsioon hävitab meie inimpotentsiaali. IKP e raport räägib kõigest sellest, mida on vaja, et järsult produktiivsust tõsta kuid need meetmed eh, ei jõua eriti kaugele majandustugevuse erisuste likvideerimisel. Ehm, meie ehm, rahapoliitikat äh, peavad kontrollima riigid ise, nii nagu nad oma piiregi peavad kontrollima. E suur aitäh, järgmine kõneleja, härra Manu. suur tänu, ma tahaksin eelkõige ehm, hukka mõista kohta põhifraktsioonide mõju äh, härra Mariase raportile, see on vähendanud tema, alandanud tema kvaliteeti. üks sõna, mida siin ei ole veel mainitud, on, on nafta. Äh, poolteist aastat on juba nafta hind langenud ja see on meie majandus- ja rahapoliitika südameks ja see on meie majanduslanguse põhjus äh, toornafta hind on ähm, alanenud ja äh, toonud kaasa deflatsiooniriski. viiskümmend protsenti langes hind mõne nädalaga ja see ei ole sugugi aidanud kaasa äh, äh, nõudluse ja pakkuse tasakaalustamisele selline alanemine on toimunud spekulatiivsetel kaalutlustel ja sellistel tingimustel võib öelda, et ähm, ilmselt ähm, toimuvad äh, sarnased arengud veel, ähm, kuid mõned hinnad hakkavad spekulatiivselt tõusma. EKP ei suuda ilmselt kaheprotsendilist inflatsioonimäära tagada. spekulatsiooni piiramine tooraineturgudel derivaatidega kauplemisel peaks olema meie põhimure ka G kahekümnel soovis Prantsusmaa moraali lugeda, aga ikkagi, mina tahaksin nüüd teilt, härra Draghi, kuulda, mida on EKP teinud äh, spekuleerimise vastu äh, ja nafta hinnaga spekuleerimise vastu eriti ning Eurotsooni päästmiseks? järgmine kõne, härra Stolojan. suur tänu. ma olen täiesti veendunud, et et ilma EKP professionaalsete ja kindlate otsusteta jääks Eurotsooni majandus äh, stagnatsiooni, meid ähvardaks isegi deflatsioon. Ähm, aga me ei ole ähm, rahapoliitikale piisavalt tähelepanu pööranud, ei ole rääkinud selle pikaajalistest väljavaadetest ja pikaajalistest investeeringutest. ei saa märkimata jätta ka eh, kindlustuste ja pensionifondide olukorda need on eh, pikaajalised eh, investeerimisinstitutsioonid, aga nad on jäänud kaotajaks. Ehm, ma arvan, et EKP võiks ka mõjutada nende olukorda. mikspärast on olnud nii, et äh, jätkatakse odava rahapoliitikat? proua Ferreira, kaks minutit, palun. suur tänu, härra volinik, härra president Draghi, kõigepealt tahaksin südamest tänada teid, president Draghi äh, kõigi nende vastute eest, mis te olete andnud meile ehm, ja seoses viie presidendi raportiga ka. muidugi ootan ka teiste presidentide vastuseid meile. Teie oma sõnavõtus kinnitasite seda, kui tähtis on Euroopa stabiilsusmehhanism, mis aitab eh, panku rekapitaliseerida, muuta nad elujõuliseks pikaajaliste hoiuste stabiliseerimine, rahapoliitika on väga olulised, nõukogu ja komisjon on ähm, samuti huvitatud teie eesmärkidest, samadest eesmärkidest. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta novembrist on meil ähm, ühtne järelevalvemehhanism, kuid ühtegi otsust pole me veel näinud. meile tundub, et see mehhanism ei ole toimiv ta ei ole de facto veel äh, Euroopa kriisilahendusmehhanismi direktiivist ähm, järeldusi teinud, äh, see on siiski oluline, eriti kõige haavatavamate majanduste puhul. majandust äh, tuleb aidata, tuleb rahasüstidega toetada ja tuleb ka väikehoiustajaid toetada. kui turgudel vahet tehakse suurte ja väikeste vahel, tekitab see pingeid. see ei ole kooskõlas meie esialgsete meetmetega, ma räägin siin pankade päästmismeetmetest, liikmesriikidest, liikmesriigid on praegu palju haavatavamad, neid puudutavad süsteemsed riskid ja seetõttu ongi mul mitmeid küsimusi kes eh, siis vastutab eh, süsteemi puudutavate tul-, tagajärgede eest, süsteemsete mõjude eest. Eh, kas saaks kuidagi kapitaliturgude liiduga reg-, reguleerida probleeme? kas Euroopa Keskpangal on globaalne üldine ülevaade liikmesriikide pankadest? tundub, et äh, äh, väga palju sõltub Euroopa Komisjonist, aga järelevalve sõltub Euroopa Keskpangast. tahaksime, et see aitaks kaasa Euroopa rahaturgude stabiilsusele ja nüüd proua von Storch täna me räägime Euroopa Keskpangast, Euroopa Keskpangaga, tere päevast, härra Draghi. Te olete aastaid ajanud riiklike erihuvide poliitikat, te päästate riike, kes on pankrotis ja panku, mis on kokku kukkumas. tegemist on fiskaalpoliitika, mitte rahapoliitikaga. Teil ei ole selle jaoks mandaati. kahekümne viiendal juulil kaks tuhat kaksteist ütlesite, et te teete kõike, mis võimalik, whatever it takes, selleks, et euroala koos hoida. härra Draghi, ka see ei ole teie ülesanne teie ülesanne on euro väärtust stabiilsena hoida, mitte euroala riikide arvu stabiilsena hoida ja nüüd te ütlete, et äh, me ei äh, loobu ja te soovite inflatsiooni, aga teie poliitika eest peab keegi maksma ja need ei ole need, kes kriisist on teeninud ega kriisi põhjustanud, vaid need on inimesed, kellel on elukindlustused, kellel on pensionihoiused, äh, kellel, kes hoiustavad, need on tavalised inimesed ja te ei märka seda, teie poliitika ei lahenda probleeme, kahjustab tavainimesi, see on on ebaõiglane, ebasotsiaalne, lõpetage selline poliitika, see oleks tõesti euro teine Euroopa jaoks. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Flanagan. härra Draghi hiljutine Iirimaa panganduse uuring näitab, näitab, et EKP on süüdi, miljardeid oleks võinud kokku hoida, mis maksti nendele, kes muutusid maksejõuetuks. üheksa miljardit on nüüd läinud, see on ajalugu see on suurem ebaõiglus, mis, mis praegu toimub Iirimaal teie pilgu all, isegi kui varem. võlakirjad anti välja kahe tuhande kümnendal, üheksandal, kümnendal, kümnendal aastal selleks, et kaks maksujõuetud panka päästa ja selleks, et mis on olulisem, kaitsta eurot. Need pangad ei olnud süsteemselt olulised EKP nüüd ütleb, et kolmkümmend üks miljardit tuleb ringlusest välja võtta nüüd meie keskpanga poolt. me oleme laenanud kuus miljonit, meie keskpank on sunnitud nüüd kakskümmend viis miljardit juurde laenama. palun vastake sellele küsimusele, ma palun teie käest täna otse. palun lõpetage see õudus, ärge jätke seda meie turjale, meie laste turjale. vastake minu küsimusele näidake, et te olete suuteline küsimustele vastama. aitäh, proua Kappel, palun. aitäh, härra juhataja härra asepresident Dombrovskis, lugupeetud president Draghi, maailma majanduskasv aeglustub, börsid langevad Hiinas ja mujal, et ning see tekitab väga palju igakindlust üle maailma ning euroalas samuti, mitte ainult selle üldise volatiilsuse pärast, vaid äh, Euroopa Keskpanga rahapoliitika pärast. ja mm, pro-, ebakindlus on seotud äh, ka kvantitatiivse leevendusega, mis ei ole äh, toonud inflatsiooni ega edendanud majandust. inflatsioonimäär on endiselt null koma neli protsenti äh, selle aasta alguses. see on hea äh, lühiajalises perspektiivis tarbijatele, aga pikaajalises perspektiivis siiski halb. laene ei anta ainult, ainult null koma kolm protsenti anti anti äh, laene detsembris rohkem, äh, see on tõesti pettumust valmistav, äh, kuuskümmend miljardit eurot kuni märtsini kaks tuhat kuusteist on Euroopa Keskpank iga kuu majandus, raha trükkinud aga raha ja fiskaalpoliitika äh, seos on järjest tugevdam, üritatakse intressimäära madalal hoida, aga äh, samal ajal ei ole piisavalt survet selleks, et liikmesriigid struktuurireforme läbi viiksid, aga ilma struktuurireformita me ei saa maja, äh, majanduskasvu Euroopas. Senora Kapil. proua, aitäh, proua Kapel Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimust härra Arno poolt, kas olete valmis vastama? Uh, aitäh. kontrollrühmas me võime vaadata seda, kuidas euroala ja mitte euroala majandused arenevad ja kui äh, ja, ja mitte euroala soovib kiiremini areneda kui euroalaga. kas te nõustute, et euroala on läbi kukkunud poliitiline projekt, mitte edukas majandusprojekt? kas eh, tuleb austada demokraatlike riikide õigust eh, mitte ühineda, kui nad seda ei soovi ja, ja ka õigust lahkuda, kui nad seda soovivad? proua Kappel, ma olen põhimõtteliselt arvamusel, et iga demokraatliku riigi ja üldse iga riigi demokraatlikke õigusi tuleks austada ja põhimõtteliselt ma olen ka arvamusel, et oleks olnud mõttekam Euroopa ühist valuutat mitte luua ilma täiendavat ühinemisteta ja, ja kuna meil ei ole võimalik äh, edasi lõimida, on äh, väga kahtlane, kas see kujuneb edukaks, praegu tundub, et ei kujune. aitäh ja nüüd saab sõna proua Paunova like. kallid kolleegid, kolleegid ähm, tahaksin tulla üle küsimuse juurde, mille tõstatasin siis, kui me arutasime eelmist Euroopa Keskpanga aruannet, see puudutab äh, pangalaenude andmist ettevõtetele vaatamata meetmetele, mis äh, hilinemisega on äh, kasutusele võetud, äh, ei ole olukord paranenud mm, pangast ja, ja alternatiivsetest finantsallikatest saadavad laenusummad ei vasta vajadusele endiselt. Euroopa Keskpank on kasutusele võtnud erinevad meetodid, negatiivsed intressimäärad ja pikaajalised refinantseerimisoperatsioonid küll hea oli näha, et äh, sel aastal äh, aruandes tuli välja, et paralleelsed poliitilised algatused on olnud suhteliselt tõhusad selleks, et äh, pangapoolset laenu andmist tõhustada ning pikaajalised refinantseerimise operatsioonid olid selline, olid sellised, et ei, ei siiski ei saavutatud sellist stiimulit, kui oodati kokku nelisada miljardit on, on antud pangandussüsteemi toetust juurde pikaajaliste finantseerimisoperatsioonide kaudu septembris kaks tuhat neliteist, aga raport ütleb, et krediiditingimused ettevõtetel on endiselt väga piiratud, eriti mõningates euroala riikides. pangalaenude andmine on endiselt ebapiisav ja palun Euroopa Keskpangal äh, võtta tarvitusele meetmeid selleks, et äh, laenuraha jõuaks eriti VKE-deni. Merci, monsieur le président, monsieur le président de la Banque Centrale Européenne. Euh, proua Peres, äh, äh, lugupeetud keskpanga president, te teate, et parlament tihti on kritiseerinud seda, kuidas tegutseb Troika ja muud institutsioonid Brüsselis ja endiselt on küsimusi, mis puudutavad ka Euroopa Keskpanga rolli äh, memorandumite rakendamises, eriti Kreekas, ma arvan, et meil on selle kohta vaja täiendavaid selgitusi. Ehm, raportöör ütles, et ükskõik, milline on rahapoliitika, mida te ajate, see ei ole siiski kõikvõimas ja et meil on vaja, et äh, ede-, elavneks investeerimine. Te ütlesite ise, et majanduse, majanduse tingimused äh, ei ole praegu eriti head ja et majandus ja rahaliit tuleks kiiresti lõpule viia. Mit-, seda ei tuleks täiendada mitte ainult pangandusliidu sambaga, mis on praegu puudu, vaid ka see kapitaliturgude liit on oluline ning oluline on see eelarvevõimekuse loomine. Te olete üks viie presidendi raporti autoritest, kus neid küsimusi käsitletakse, võttes arvesse euroala majanduse olukorda, võttes arvesse raskusi, millega paljud meie liikmesriigid silmitsi seisavad. kas te ei arva, et tuleks äh, kiiremini tegutseda äh, ja et see väljavaade, et meil tuleb äh, oodata kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani eh, selleks, et oleks täiesti võimalik ära kasutada kõiki rahapoliitika võimalusi, et äh, see jääb liiga hiljaks ning viimane küsimus, üks küsimus, mida ei ole härra Matiassi raportis käsitletud ja mida kohati käsitletakse siin aruteludes, see on see viiesaja euro ähm, euroste küsimus. see on äh, küsimus, äh, mis puudutab ka terrorismi rahastamist. kas te võiksite palun meile täpsemalt rääkida nende viiesaja euroste rahatähtede kohta? see on samuti teema, mille osas teie institutsioon peaks andma oma panuse. senor Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący, panie härra Kuzmiuk, aitäh, austatud president, austatud president Draghi, austatud volinik sooviksin meelde teile tuletada härra Draghi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ühte sõnavõttu, kus ta ütles, et, et me teeme kõik selleks, et eurot kaitsta. sellest ajast alates on Euroopa Keskpank eh, eh, hoidnud intressimäärad väga madalad, isegi negatiivsed eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal märtsist. me teame, et kuuskümmend miljardit eurot on eraldatud järelturule ja kui vaadata ja nüüd selle tulemust kõige ja mõju just nendele riikidele, kus eelarve puudujääk on kõige suurem, siis see mõju ei ole olnud suur, tuleb vältida spekulatsiooni, me teame, et investeeringute tase nii avaliku kui erasektori poolt ei ole piisavalt kõrge Äh, äh, loomulikult loodetakse, et Junckeri äh, kava siin midagi ära teeb ja muudab. aga samas tööpuuduse määrad ja on madalamad ja, ja majanduskasv kõrgem just euroalal. härra Mann, väga üks koma seitse protsenti on Euroopa Liidu majanduskasvu prognoos, aga äh, liikmesriikide kõrged äh, võlakoormad ja töötuse määr peavad langema, selleks on vaja suuremat panust reaalmajandusse ja näiteks VKE-de rahastamisse. aga potentsiaalseid riske, härra Draghi, mis seonduvad äh, madalate intresside poliitikaga, ei tohi jätta tähelepanuta, ma mõtlen siin pensionitele ja kindlustustele, võib olla eriarvamustel ähm, äh, teie poliitika osas, aga solvangud teie aadressil on mitteaktsepteeritavad. võttes arvesse võlakriisi, olete te teinud mitmeid ebakonventsionaalseid äh, samme selleks, et rahapoliitikat äh, tugevdada. meetodite üle võib vaielda, aga eesmärk on täiesti kiidetav ning äh, kritiseeriti siin, et Euroopa Keskpangal on väga palju erinevaid äh, ülesandeid, nüüd me aga näeme, et äh, on lahku löödud pankade järelevalve ja rahapoliitika, see kõik on toiminud ala- ning Euroopa Keskpank teostab järelevalvet saja kahekümne kahe Eurotsooni panga üle ning selleks, et edasi liikuda sel teel, on meil vaja läbipaistvust, meil on äh, kohtumised teiega majanduskomisjonis. Ähm, väga kahju on, et ainult eksperdid tunnevad äh, seda teemat, paljud äh, ning kahjuks ka laiem avalikkus ei tea nendest teemadest eriti midagi, me peame sellega tööd tegema. aitäh ja sõna saab härra Van Dalen. austatud president ähm,. Ähm, ähm see peab jääma viimaseks Euroopa Keskpanga aruandeks Mario Draghi jaoks, kes peab edasi liika, liikuma, kuna ei ole saavutatud ehm, soovitud inflatsioonimäära, mis on kahe protsendi lähedal. meil on ehm, inflatsioon, mis on kuskil nulli lähedal ja deflatsioon koputab uksele. hinnad ehm, langevad ja langevad ja mulle tundub, et me liigume deflatsiooni suunas. samas Keskpank jätkab võlakirjade ostmist. ma kardan, et nende poliitika ei õnnestu. see lihtsalt suurendab võlakoormust ja lükkab edasi vajalike struktuurireformide ellurakendamise. see programm tuleb lõpetada, te olete kaotanud usaldusväärsuse. nii et, et on jäetud põhja ja Maari peab minema härra Murestan, palun. suur tänu, president, president Draghi. Te olete rakendanud väga laialdasi meetmeid selleks, et tagada hinnastabiilsus äh, väga rasketel aegadel. euro on usaldusväärne vääring seda juba näitab ka see, kui palju riike on ühinenud euroalaga. mida oleks nüüd vaja selleks, et eurotsooni ja euroala äh, Euroopa Liitu konsolideerida? Äh, ma arvan, et ähm, euroala poliitika ei saa olla ainus poliitiline vahend, mis äh, Euroopa Liidu majandust turgutab. me, me ei tohi äh, istuda ja pealt vaadata liikmesriikides need riigid, mis ei ole konkurentsivõimelised, mis reforme läbi ei vii, mis ei suuda avaliku sektori finantse kontrollida ja pangasüsteemi kontrollida, viivad meid järgmise kriisi, EKP enam meid aidata ei suuda. räägime hinnastabiilsusest. inflatsioon ei lähe praegu ülesmäge, närkavad turud aeglustuvad, Hiina ka, seda ei tohiks alahinnata Euroopa turgudel isegi kvantitatiivne leevendamine eh, ei aita. Euroopa Keskpank peab meile rohkem informatsiooni andma selle kohta, kuidas ta suut-, soovib ähm, inflatsiooni eesmärke saavutada, kuidas mõjutavad finantsturud Euroopa Liitu. ja veel ähm,, lisaks ähm, eurokriisile on meil veelgi suurem kriis nüüd meeltel, see on pagulaskriis äh,, aga ka teie Euroopa Keskpangas peate kahe või mitme kriisiga toime tulema. meie jaoks ei ole vabandus pagulaskriis, me peame jätkama ka eurokriisi lahendamist. tänan. meil on nüüd kaks sinise kaardi küsimust kõnelejale, aga ma arvan, et me peame nüüd vaba mikrofoni juurde minema, sest meil on kaheksa sõnavõtusoovi kuigi ma tahaksin kõigile anda sõna, ma tahaksin kõigile anda sõna tingimusel, et nad kõnelevad ainult ühe minuti. Need, kes on juba sõna saanud, need enam sõna ei saa. meil on omad reeglid. ja ma arvan, et parim, mis me saame praegu teha, on see, et anname sõna nendele kaheksale parlamendisaadikule, kes vaba mikrofoniga sõna soovisid. palun. suur tänu. härra Draghi, teie töö on väga väärtuslik, me hindame seda, me hindame ka seda, et soovitakse rohkem toetada innovatsiooni, teadusuuringuid aga fiskaalpoliitilised meetmed peavad aitama ka konkurentsivõimet tugevdada. ja samas see üksi ei aita majandust taastada. majanduskasv kahe protsendi ümber ei ole piisav. miks me ei toeta praegu eh, suurema kasvupotentsiaaliga riskantsemaid projekte? võrdsed tingimused kõigile meie ühisturul on olulised selleks, et rahastamine oleks kättesaadav kõikides liikmesriikidele, ka kesk, ka keskmistele väikestele ettevõtetele. oluline on tugevdada ka pangaliitu, rahaturgude liitu ning otsida uusi ressursse majandusele. kolleeg Toom, palun suur tänu, et te mulle sõna andsite. härra president, Euroopa Keskpank mängib kahtlemata väga olulist rolli Euroopa majanduses ja tema kasutada on meetmed, mis aitavad majanduskasvu toetada. oluline on nüüd valida õiged instrumendid. minevikus oleme me siiski näinud, et ähm, kõik meetmed ei ole piisavad. Need meetmed, mis on võetud, nad ei ole olnud piisavalt tõhusad, ei ole vastanud meie ootustele. kuigi me kritiseerime Euroopa Keskpanka, peame siiski tunnistama, et, ähm, et Euroopa Keskpank on meetmeid võtnud, aga nad ei ole piisavad majanduskasvu toetamiseks, seega meil on vaja reforme, nagu ka teised kolleegid ütlesid kõik liikmesriigid ei ole reformimisel piisavalt edu saavutanud seega meie ees seisab tõsine kriis ja EKP-l on ka äh, oluline vastutus selle lahendamisel. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, ütleb härra Caputo. reformid, struktuuripoliitika, rahapoliitika, kõik need on olulised. president Draghi on meile äh, äh, püüdnud vastata nende, nendes küsimustes ja ta on püüdnud seda juba mõned aastad teha, aga selge on see, et mm, tavakodaniku jaoks on olukord keeruline. liikmesriikides ei ole läbi viidud struktuurireforme. Euroopa Keskpank eh, peab ka tunnistama endale, et ähm, hinnastabiilsus ei ole kõikvõimas vahend. struktuurifondid on väga olulised ning see peab käima käsikäes stabiilsusmajanduskasvu paktiga. eurotsoon on nõrk, tema institutsioonid ei ole tugevad, väga raske on sotsiaalselt tasakaalustatud reforme läbi viia. tahaksin president Draghile siiski aitäh öelda selle eest, et Euroopa eh, Keskpank on soo-, on suutnud Euroopa äh, rahaühenduse usaldusväärsuse tagada. järgmine kõneleja. härra president, äh, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit seisab silmitsi kahe kriisiga, eurokriisi ja pagulaskriisiga ning need mõlemad äh, kriisid äh, on üksteisele kummaliselt sarnased. proua Merkel pagulaskriisi puhul seni uskumatult palju pagulasi on vastu võtnud ja selleks, et Schengeni ja üritab Schengeni ruumi koos hoida ja keskpank trükib raha ja üritab euroala kokku koos hoida, aga tegemist on ainult aja ostmisega, see ei muuda midagi nende probleemide struktuursete põhjuste osas. pagulaste inimeste puhul on struktuurseteks põhjusteks sõjad ja vaesus eh, väljaspool Euroopa Liidu piire ja sellega me ehm, võidelda ei saa, aga euroala puhul on, võib hakkama saada eh, nende majanduslike probleemidega, mis meil on. Kreeka on eh, haige mees Bosporuse ääres. Kreeka peab euroalast lahkuma selleks, et euroalas taastuks majanduskasv ja jõukus, aitäh! Äh, aitäh, sõna saab härra Viegas. <clears throat> Euroopa Keskpank on praegu kõige suurem võimukeskus Euroopa Liidus Euroopa Keskpank on võtnud äh, endale funktsioone, mis lähevad palju kaugemale statuudis määratletust, ähm, rahapoliitika, pankade järelevalve, tegemist on äh, ülesannetega, mis on omavahel vastuolus äh, ning ähm, oma tegutsemist on laiendatud ka majanduspoliitika juhtimisse liikmesriikidelt nõutakse absoluutselt kõike selleks, et anda panus rahastamisse, samal ajal on meil ka väga jõukas finantssektor ning ma küsin, et millised tagatised on Euroopa Keskpangal selleks, et raha jõuaks nendeni, keda, kellel on vaja seda raha. milline on praegu Euroopa Keskpanga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 kas see Aanot või Arno, ma ei saanudki aru täpselt. Aanot, palun võtta ise ta. aitäh, president. elus on võimalik asju ajada kahel moel esimene võimalus on sõltumatu viis, tõenditepõhine otsuste langetamine selle põhjal, mis on parim kodanikele. teine võimalus on järeldused välja mõelda ja siis teha kõik selleks, et neid äh, õigustada. Äh, teie olete valmis tegema siis kõik selleks, et eurot päästa ja alles hoida. Äh, toon teile siin ühe näite paljudest, võiksin tsiteerida seda, et oodatakse euroalale kaks tuhat kuusteist üks, ühe koma kuue protsendilist majanduskasvu, Ühendkuningriik jälle kasvab üle kahe protsendi, ütleb IMF sellel aastal ja eh, väga paljud ja mida siis nüüd teha selle aruandega, kas, kas jääda erapoolatuks ootuses, et Ühendkuningriik e, eeldusel, et Ühendkuningriik nii ehk naa ei ole euroalal ja saab otsustada, mida nad ise teevad. härra Schaffhauser, palun. jah härra juhataja, kaks tuhat kaksteist François Droit, e-, Elisee peasekretär härra Bassani, äh, härra Monti toetusel äh, käivitasid töörühma, mis puudutas äh, kvantitatiivse leevendamise võimaldamist reaalmajandusse. mõte oli selles, et äh, investeeritakse riikidesse, kus on struktuuriline eelarve puudujääk, aga äh, et investeeritakse uuenevatesse energiaallikatesse või täiesti kindlatesse taristuprojektidesse, aga kahjuks erinevatel põhjustel see projekt päev, äh, ellu ei ärganud. miks te ei käivita sellist reaalmajanduse kvalitatiivset, kvantitatiivset leevendamist? aitäh ja nüüd saab sõna härra dombrovskis. austatud juhataja austatud parlamendisaadikud kõigepealt eh, suur tänu teile arutelu eest parlament eh, mängib olulist rolli euroopa majanduspoliitika kujundamisel ning positiivne oli näha nii elavat arutelu komisjon täielikult toetab äh, EGON komisjoni aktiivset rolli dialoogi pidamist Euroopa Keskpangaga, mis on olulisel kohal tagamaks Euroopa Keskpanga läbipaistvus ja demokraatlik aruandluskohustus. Euroopa Keskpank on äh, astunud äh, olulisi samme sellel pikal perioodil, kus inflatsioonimäär on olnud väga madal ning jätkab oma tegevust. nüüd on aeg, et kõikidel tasanditel avalikud asutused nende mandaatide raames oma kohustusi täidaksid. kriisi mõju ei ole olnud ainult tsükliline, sellel on olnud oma kindel struktuurne osa ja see on vähendanud Euroopa Liidu majanduste kasvupotentsiaali nüüd peavad kõik äh, andma omapoolse panuse selleks, et äh, probleem lahendada. sel aastal komisjon peab prioriteetseks selliseid algatusi, kui need äh, kiiresti heakskiidu saavad, mõjutaksid majanduskasvu ja tööhõivet. keskendume töökohtadele, majanduskasvule, investeeringutele, nende edendamisele. püüame muuta siseturu sügavamaks, õiglasemaks ja, ja tugevdada meie tööstuslikku baasi ning äh, muuta Euroopa Majandus- ja Rahandusliit sügavamaks äh, ja õiglasemaks, võttes, äh, lähtudes viie presidendi aruandest. aitäh ja nüüd annab sõna, anname sõna härra Draagile. aitäh. austatud daamid ja härrad, olen väga tänulik teile tänase arutelu eest ning püüan vastata enamikele märkustele, kuigi pean juba ette vabandama, et kõigele ei jõua, kuna aeg on piiratud. osad avaldused olid eeskätt poliitilised ja seetõttu parimad, kes nendele küsimustele saavad vastata, on teie enda valitsused ja võib-olla ka teie endi riikide parlamendid. keskendun nüüd EKP küsimustele. paljud küsimused, mis esitati, nende põhjal võib arvata, et paljud teist kahtlevad meie rahapoliitiliste meetmete tõhususes lubage selgitada, miks ma olen korduvalt öelnud, et meie poliitilised meetmed tegelikult töötavad hästi. kõik kvantitatiivsed indikaatorid näitavad edasiminekuid äh, rahastamistingimustes, krediiditingimustes. toon näite, äh, pangapoolne laenu andmine äh, intress on kaheksa protsendipunkti maist kaks tuhat neliteist langenud ja tuleb meeles pidada seda, et see aruanne mida me täna arutame, puudutab aastat kaks tuhat neliteist. sellest ajast alates on asjad edasi liikunud, see, seetõttu teile nüüd ka nii-öelda viimased andmed. intressid on alanenud aastast kaks tuhat neliteist ja kuni sada nelikümmend punkti riikides, mis, mida kriis tabas kõige valusamalt. teiseks, need paranenud tingimused on toonud kaasa äh, suuremad investeeringud euroalal, toetades majanduskasvu ja inflatsiooni ning tugevdades euroala vastupidavust eh, globaalsete negatiivsete mõjude tuultes. Eh, näide selle kohta mais kaks tuhat neliteist enne eh, krediidi leevendamise meetmete väljakuulutamist mittefinantskorporatsioonide laenud ettevõtetele kuivasid kokku aastase määraga kakskümmend üheksa protsenti. aga juulist kaks tuhat viisteist eh, selline eh, kokkukuivamine eh, lõppes ja laenumahud hakkasid kasvama. selleks, et hinna stabiilsust tagada, see on oluline selleks, et tagada järjepidev majanduse taastumine, tagada usaldus arvasime, arvame, et kui me ei oleks oma meetmeid tarvitusele võtnud, siis oleks euroala möödunud aastal olnud deflatsioonis ja hinnad oleksid sel aastal veelgi kiiremini langenud. meie töötajad on arvestanud kokku, et krediidimeetmete kvalitatiivse leevendamise puudumisel oleks kasvanud üks protsendipunkt väiksem aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist ja inflatsioon oleks olnud negatiivne aastal kaks tuhat viisteist ja kindlasti palju madalam, kui me nüüd prognoosime aastaks kaks tuhat kuusteist. kui osad teist, mitmed teist küsisid küsimusi VKE-de kohta, kuidas see kõik on mõjutanud VKE-sid siinkohal võin korrata üle seda, mida ütlesin pressikonverentsil. meetmete jõudmine reaalmajandusse on olnud märkimisväärne, kui mitte muljetavaldav. ja äh, krediidi leevendamise pakett juunis kaks tuhat neliteist tundub, et on eriti kasulik olnud VKE-dele, kuna äh, laenu andmismäärad äh, väiksemate laenude puhul vähenesid vähem kui suuremate laenude puhul ja hiljutine ähm, analüüs on ähm, kahte liiki analüüse kõigepealt äh, pankade analüüs, kui küsime, mida nad kavatsevad teha, millised on need suuremad faktorid, mille põhjul te otsustate, kas anda krediiti või mitte, siis äh, vastus on olnud selline, et põhimõtteliselt mingeid piiravaid faktoreid täna ei ole. ja on ka komisjoni analüüs, kui võib seda tsiteerida, mis ütleb, et, et VKE-de juurdepääs äh, laenudele on paranenud ja ka eh, pangad on rohkem valmis laenu andma eh, aprillist eh, septembrini kaks tuhat viisteist. siiski tuleb tunnistada, et laenu andmismäär erineb väiksemate laenude puhul, intressimäär on kõrgem väiksemate laenude puhul võrreldes suurte laenudega, eriti haavatavates euroala riikides, mis loomulikult näitab, et, et laenu andmine VKE-dele on riskantsem teatud määral. loomulikult me püüame sellest olukorrast üle saada, edasiminekuid on olnud. kas eh, piisavalt? ei, me peame tegema enamat, me te peame tegema rohkem selleks, et VKE-d eh, laenutingimused paraneksid edasi. mis puudutab nüüd eh, rahapoliitilist seisukohta, siis oma sissejuhatavas sõnavõtus ma ütlesin, et arvestades kursilanguse riski ja mõju hindade stabiilsusele, oleme valmis, nõukogu on valmis ähm, koos, vastavalt meie mandaadile vaatama läbi ja äh, kaaluma äh, märtsis meie rahapoliitika muutmist, kui see on õigustatud mitmed küsimused ja avaldused äh, puudutasid potentsiaalseid ohtusid, mis on seotud madalate intressimääradega ja meie ebakonventsionaalsete meetmetega. Need mured on eeskätt seotud äh, tajuga, et madal inflatsioonimäär mõjutab negatiivselt hoiustajaid ja meie poliitika võib ohustada finantsstabiilsust ning äh, mis puudutab äh, just pensionifonde, kindlustusfirmasid ja hoiustajaid, mõjutada neid negatiivselt oleme neid muresid korduvalt arutanud, lubage rõhutada järgnevat. mis puudutab hoiustajaid, siis on tõsi, et nominaalsed määrad paljude hoiuste puhul euroalal on hetkel väga madalad võrreldes ajaloolise keskmisega. samuti selgitasin, et madala intressimäära keskkond peegeldab praegust majanduslikku olukorda, struktuurset olukorda ja see kestab senikaua, kui majanduslik keskkond ei parane. ehk see eh, madal intress eh, hoiustelt on sümptomite eh, tulemus, arvestades seda, et majandus on alatoiminud, ei ole toimunud nii hästi, kui potentsiaal, kui tema potentsiaal on olemas Äh, kui me nüüd muudaksime rahapoliitikat, mis siis juhtuks, seda ei ole raske ette kujutada, me kärbiksime veelgi kärbiksime majanduslikku dünaamikat ja annaksime veel panuse selleks, et pikendada madalaid intressimääraseid, äh, mis pikendab äh, majanduse lange, langust. tuleb märkida ka seda, et hoiused ei ole mitte ainus viis inimestel oma sääste investeerida. tuleb äh, arvestada majapidamiste tulusid ja, ja teada seda, et on olemas ka teisi investeerimisvõimalusi. Bundespank on läbi viinud hiljutise uuringu, mis näitas, et tootlikkus tüüpilise kodumajapidamise puhul äh, Saksamaal on üks koma viis protsenti olnud mis on loomulikult madalam kui kriisieelsel ajal, aga endiselt kõrgem kui eh, paljudel aegadel, näiteks üheksakümnendatel. nii et ei saa öelda, et, et, et, et siin saab ainult lähtuda hoiuste intressidest, nagu osad on öelnud, mitte, mitte täna, vaid mujal ja eh, potentsiaalne mõju hoiustajatele, seda tuleb vaadata laiemas kontekstis eh, hoiused eh, tulenevad eh, sissetulekust eh, ja kui nõudluse tingimused on halvad, siis tuleb töötada välja selline rahapoliitika, et inimesed oleksid suutlikud säästma. peale selle toodi välja mured ka finantsstabiilsuse üle ja selle kohta, kuidas rahapoliitika võib finantsstabiilsust muuta või mõjutada. hinnastabiilsus on kohe kindlasti finantsstabiilsuse eeltingimuseks ja me peame tõesti keskenduma finants- ja hinnastabiilsuse tagamisele aga teiselt poolt me teame väga hästi, et rahapoliitika võib finantssüsteemi mõjutada näiteks, kui madalad sissetulekud toovad endaga kaasa suurte riskide võtmise. aga selleks meil on vaja makro- ja mikromajanduslikke ennetusmeetmeid vahenditena, mitte aga oma rahapoliitika aluseid muuta. ma lühidalt äh, kommenteeriksin ka Keskpanga tegevust makromajanduslikes kohandamisprogrammides. see oli jällegi üks küsimusi, mida siin tõstatati. kui Troika kahe tuhande kümnenda aasta alguses loodi, siis Euroopa Liidul ei olnud tegelikult vahendeid eh, aitamaks liik-, liikmesriiki, kellel äh, turule juurdepääs kadus ära. Kreeka probleemi lahendamisel Keskpank mängis nõuandvat rolli koos siis komisjoni ja IMF-iga ja tuli välja, et sellest oli kasu selleks, et tagada programmi läbiviimist. see näitas, et Troika loodigi selleks, et kasutada erinevate institutsioonide laiu kogemusi oli väga hea põhjus, miks Keskpangalt äh, paluti abi ja nõu ja samamoodi ei olnud meil mitte mingit põhjust sellest abist ära öelda, sellepärast et meil oli võimalik üleminekumehhanism välja töötada rahanduspoliitika jaoks ja tagada samal ajal ka finantsstabiilsust lubage mul toonitada, et äh, ESM-i lepingusse pandi see kõik sisse ja kaasseadusandjad äh, tegid seda ka kaksikpaketi puhul ning Euroopa Kohus on öelnud, et see on legaalne ning sellest ajast saati Euroopa Keskpank on andnud viiele liikmesriigile abi ja nõu. kuid me ei tohiks unustada, et lõplik vastutus programmi otsuste osas on siiski euroala kätes ja Euroopa rahandusministrite kätes täpselt samamoodi nagu ka stabiilsusmehhanismil, mitte aga Euroopa Keskpangal. nagu ma olen juba mitu korda öelnud, Euroopa Keskpank ei saa jääda troika osaks igaveseks, kuid ma usun, et äh, praeguse süsteemi muutmise õiget aega tuleb väga ettevaatlikult äh, ja põhjalikult valida ja mina ei ole see, kes otsustab seda. mõned märkused toodi välja ka läbipaistvuse kohta ning ma võin ainult nii palju öelda, et äh, eelmise aasta meetmed otsuste puhul me võtsime vastu ainult selliseid otsuseid, mis oli mõeldud äh, läbipaistvuse suurendamiseks äh,. meie äh, juhtiva nõukogu tegevus, minu enda kalender, minu asendajate kalender, järel, järelevalve, nõukogu kalendri avalikustamine olid kõik meetmed selleks, et läbipaistvust suurendada. meie valmidus veelgi rohkem informatsiooni anda, näitab seda, et Euroopa Keskpank on läbipaistev institutsioon. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrikuust Euroopa Keskpangad võivad avalikult suhelda ähm, äh, pankadega nende äh, riikides, kus nende arvates on seda vaja teha meie samamoodi andsime informatsiooni ka oma plaanide kohta, mis puudutasid äh, krediidi ja krediidiriski äh, Äh, kohta nii et ma võin teile kinnitada, et Euroopa Keskpank äh, euroala äh, juhtimise osas tõesti üritab ka tulevikus läbipaistvust säilitada ja seda veelgi rohkem suurendada. ma kommenteeriksin ka rahaliidu lõpuleviimist, saavutamist nagu teist mõned juba ütlesid, viie presidendi äh, dokument äh, toob selgelt välja, et meil tuleb euroala integreerimisega edasi minna ja ma toetan komisjoni ettepanekuid, mida nüüd soovitakse sajaprotsendiliselt rakendada. Euroopa Keskpanga jaoks Pangandusliidu äh, lõpuleviimine on muidugi kõige tähtsam. ühelt poolt see tähendab seda, et üheskoos vastu võetud otsuseid tuleb rakendada. kõige paremaks näiteks äh, selle kohta, kus tuleb veel teha, edusamme teha, on DRRT ja DGST üleminek kõikides euroala liikmesriikides ja meil ikka veel ei ole ühist alust ähm, võlalunastusfondi jaoks. samamoodi tuleb äh, töötada veel Pangandusliidu kolmanda samba kallal, mis puudutab siis äh, hoiuste ühistagatisskeemi miks on see tähtis? sellepärast, et ainult sellise süsteemiga saame me tagada seda, et äh, hoiustajate usaldus on kõikides liikmesriikides ühtemoodi tugev ja tegelikult ka kogu Pangandusliidus, sellepärast et see on Majandus- ja Rahaliidu tuleviku jaoks ülitähtis. selleks, et äh, viie presidendi dokumendis välja toodud lühiajalisi äh, ettepanekuid ellu viia, on tõesti tähtis Pangandusliidu elluviimine ja sellepärast ma ootan juba nüüd ka neid ettepanekuid, mida tehakse pikaajaliste probleemide lahendamiseks. olen ka varem öelnud, et selleks, et Euroopa Liit ja euroala õitseks ja olen siin täiesti nõus teatud sõnavõtjatega, et me ei saa ka tulevikus ähm, lähtuda ja sõltuda ainult rahanduspoliitikast. on selge, et rahanduspoliitika loob mänguruumi, aga samamoodi on ta ka väga, äh, on väga tähtis see, et, et me tuleksime rohkem välja korrapoliitilistest probleemidest ja praegusest majanduse tsüklilisusest. oli veel ka üks küsimus äh, sularaha kohta, rahapaberi kohta ja ma võin teile kinnitada, et me tõesti vaatame, kuidas neid äh, paberraha siis muuta võltsimiskindlamaks. siin on küsitud ka seda, kuidas kõige paremini seda otsust ka rakendada, kuidas seda otsust ka äh, avalikkusele selgitada, me soovime teha muudatusi, me soovime neid teha läbipaistvalt, kuid ma kinnitan teile, et me ei taha siin äh, kurjategijate eluga lihtsamaks teha, aitäh. suur aitäh teile, härra Draghi ja sõna on raportööril härra Mariasel kaheks minutiks, palun härra president, tänan kolleege, kes võtsid osa sellest arutelust. härra Draghi, ka mina arvan, et me peaksime vaatama tulevikku, kuid see tähendab seda, et Euroopa Keskpank peab õppima mineviku vigadest. näiteks eh, inflatsiooniohtude hindamine, alles kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ärgati üles ja hakati ka mitte eh, traditsioonilisi meetmeid äh, Eh, kasutama, nagu näiteks kvantitatiivne lihtsustamine, täpselt samamoodi intressimäärid, alles väga hilja te langetasite intressimäärasid ja härra Draghi, te ei maininud mitte midagi tööpuuduses kohta, samamoodi ei öelnud te ka mitte midagi kärbepoliitika kohta ning meetmete kohta, mida on vaja vastu võtta selleks, et huvide konflikte Euroopa Keskpangas vältida ja nende vastu võidelda. meil on ju siin eh, Euroopa Kohtu otsused, kus on, neid on päris mitu ja te ei kommenteerinud neid, kuidas saab olla nii, et äh, võetakse laenused äh, kvali-, kvantitatiivse äh, lihtsustamise kaudu, miljonid on läinud ka Kreekasse, kuidas see kõik on seotud uute meetmetega? härra Draghi, te ei rääkinud mitte midagi äh, hoiustajate poliitika ja hoiustamispoliitika kohta. Te lihtsalt pesete oma käed puhtaks, te põhimõtteliselt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ütlesite, et Kreeka enam laenusid ei saa samamoodi räägime me siin ka äh, säästjate toetamisest, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta referendumist tõesti äh, tegemist on äh, Euroopa Keskpanga jaoks väga musta päevaga, demokraatia lõhuti, tambiti langejale, nii et kui te tahate tõesti euroala vastuolude vastu võidelda, siis ei tohi Euroopa Liit olla ainult hoiustajate liit me peame tegelema äh, avaliku sektori võlgadega, tähtis on äh, võlad kustutada, neid vähendada ja Rahvapartei Sotsiaaldemokraadid ja ka ALDE fraktsioon üritasid äh, siin meie raportist välja võtta kogu kriitikat. tundub, et te tahate olla tõesti, siin öeldakse, et võib-olla rohkem paavst kui paavst ise ja võib-olla ka rohkem Draghi kui härra Draghi ise. suur aitäh teile, härra Marias